colleghi, eh, comunico di aver ricevuto dal lugupeetud kolleegid, ma olen saanud nõukogult seisukohad, mis võeti vastu esimesel lugemisel ja samuti põhjendused, mistõttu need seisukohad vastu võeti ja siin on ära toodud ka komisjoni seisukohad ja pealkirjad avaldatakse meie kohtumise protokollis ja kolme kuu jooksul saab nüüd parlament kommenteerida ja see aeg hakkab jooksma homsest, kolmandast aprillist. ora l'ordine del giorno reca la relazione dell'onorevole Zalewski. niisiis, tuleme meie päevakorra juurde ja järgmine on Zalewski raport, mis puudutab Ukrainast pärit kaupadele kehtestatud toll-